aprillil kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Eesti põllumajandusministriks. härra Harlem Desir nimetati üheksandal aprillil kaks tuhat neliteist Prantsusmaal Euroopa asju puudutavaks äh, riigisekretäriks Maria da Graza Carvalho esimesest maist kaks tuhat neliteist võtab üle ametikoha, mis on vastuolus Euroopa Parlamendi saadiku mandaadiga ma õnnitlen härra Padarit ja härra Desiri nende ametisse nimetamiste puhul ja vastavalt artiklile neli kodukorra